ja tegu on äh, suulise küsimusega ja tegu on Brüssel 2a määruse esimese peatüki kohaldamisala laiendamisega hõlmamaks registreeritud kooselu. Äh, ja annan sõna proua Kepardile. palun, viis minutit on teil aega. president härra juhataja, lugupeetud kolleegid, härra volinik, kaheksateistkümnendal jaanuaril sel aastal võtsime vastu väga hea otsuse ja väga hea komisjoni ettepaneku alusel, see puudutas siis otsuseid, mida langetatakse perekonna ja abielu asjades ning ma olin selle õigusakti ettepaneku üle väga rõõmus, sellepärast et paljud ettepanekud, mida ma olin tegelenud varemas, oma varasemas raportis, olid siin ka kajastatud ning tegu on väga hea raport äh,, ettepanekuga, sellepärast et sellega tagatakse õiguskindlus, otsuseid langetatakse kiiremini ja see on eriti oluline siis, kui tegu on just äh, lapse hooldusõigusega, aga, aga komisjon tegi ehm, siin ühe, ehm, ühe triki, nimelt ehm, registreeritud kooselu jääb kohaldamisalast välja ja see on vastuvõetamatu, austatud äh, volinik, sellepärast et äh, aina rohkem on meil Euroopa Liidus registreeritud kooselusid, aina rohkem äh, inimesi abielu asemel registreerivad oma kooselu ja me teame, et Euroopa Liit meie liikmesriikides elu muutub, aga sellegipoolest komisjon on lihtsalt tegelikkuse ees silmad sulgenud ja ma ei saa sellest aru. ma ei saa sellest aru, see on mõistetamatu. ja kuna tegu on uuesti sõnastamisega ja kodanikud ei tea, mida see tähendab, recast uuesti sõnastamine, see tähendab seda, et äh, parlament saab muuta ainult neid artikleid, mida ka komisjon on muutnud see tähendab, et me isegi ei tohtinud mingisuguseid muudatusettepanekuid esitada kohaldamisala kohta teha. Euroopa Parlament ei saanud tagada seda, et kohaldamisala laiendataks ka registreeritud kooselule. ja ma arvan, et äh, see on tõesti väga aegunud lähenemine, vaatame neid numbreid, vaatame Eurostati andmeid Eurostati andmed, mida komisjon kogub, aina roh-, vähem sõlmitakse abielusid, aina rohkem inimesi registreerivad oma kooselu. mispärast siis need inimesed, kes on otsustanud registreeritud kooselu kasuks, miks nendel ei peaks olema samasugused õigused, samasugune juurdepääs õigusele nagu abielu, abikaasadel? miks need inimesed, kes üheksateistkümnes liikmesriigis juba saavad kooselu registreerida, ja paljudes riikides äh, tunnustatakse nende puhul ka lapsendamist, siis miks need inimesed on välistatud äh, sellest õigusettepanekust ja seetõttu ma sooviksin ka Euroopa Komisjonile teada saada, miks, miks ei ole registreeritud kooselus äh, kohaldamise alasse võetud, kas komisjon ei leia, et seda tuleks reguleerida, et registreeritud kooselusid ei tule reguleerida Brüssel kaks A määruse kontekstis, kas ähm, komisjon leiab, et kui registreeritud kooselud välistatakse, et siis ei ole tegu diskrimineerimisega. jah, tegu on diskrimineerimisega ja tegelikult teie olete ju Euroopa Liidu õiguste kaitsja ja samas diskrimineerimise vastasus on üks kõige olulisemaid punkte, mida me arutame. ja ning äh, me sooviksime teada, kuidas siis komisjon kavatseb äh, kõrvaldada selle kohaldamisalast väljajätmise, sest see on diskrimineeriv tegu ja tegu on väga olulise võimaluse kasutamata jätmisega ja ka mina ootan huviga oma kolleegide seisukohti siin ähm, Euroopa Parlamendi paremalt poolt, sellepärast et viimase hetkeni nad üritasid takistada seda, et see küsimus üldse esitatakse täiskogule Euroopa Komisjonile, see on ka täiesti vastuvõetav. miks, miks te ei aktsepteeri seda, et inimesed, kes on registreerinud oma kooselu, et nendel ei peaks olema samasugused õigused kui teistel, kuigi tegu on ju meie ühiskonna liikmetega. ja härra volinik, mis puudutab digitaliseerimise valdkonda, siis teid peetakse kõige progressiivsemaks, kõige maailmale avatumaks ähm, ähm, inimeseks äh, inimeseks, kes leiab, et tõesti, me peame ikkagi arvestama tegeliku eluga ja see, ja muutustega ja seetõttu eh, mind huvitaks väga, milline on teie eh, seisukoht selle küsimuse osas, sellepärast et siin on tegu lihtsalt sammuga tagasi, see on vastuvõetamatu. suur tänu. ja nüüd on meil siin eh, asepresident Ansip kohal, palun, härra volinik, sõna on teil. aitäh, härra esimees, lugupeetud parlamendiliikmed. ma tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle eest, et ta tõstatab registreeritud partnerluste küsimuse seoses komisjoni ettepanekuga, eh, mis puudutab Brüsseli kaks A määruse esimese peatüki ümbersõnastamist. see ettepanek näeb ette, et kui on tegemist piiriüleste pereküsimustega, antakse kaitse lastele meie ettepanek keskendub puudustele, mis puudutavad siis vanemliku vastutuse küsimust. parlament on sellest rääkinud ka minevikus, nüüd vajab see meie kiiret tegutsemist. nagu parlament on ära märkinud, ei pakkunud meie välja muudatusi, mis puudutab emadusküsimust näiteks, et vanemad võivad valida, millises kohtus nad lahus, lahutavad või laiendada seda rakendusala äh, samasoolistele partneritele või registreeritud partnerlustele. avalikkusega konsulteerimise tulemused ei andnud meile piisavalt äh, tõendust, et oleks selles valdkonnas kiireloomuliste vaja, selles valdkonnas oleks vaja kiireloomulisi muutusi. meie hinnang on see, et praegu ei ole õige aeg neid reegleid muuta. Brüssel kaks A põhilise eh, ülevaatamise peamine eesmärk on pakkuda olulist, eh, oluliselt parendada raskes olukorras olevate laste olukorda. Neid vajadusi tuleb lahendada kiireloomuliselt. mul on hea meel, et parlamendil ja komisjonil on ühene eesmärk. me tahame, et piiriülestel öö, äh, juhtumitel ei jääks lapsed pikkade õigusvaidluste pantvangiks. me tahame soodustada öö, äh, ja lihtsustada piiriüleseid õigusprotsesse perekondadele, tehes seda mitmel moel, vähendades kõigepealt protseduuri pikkust, selle kulukust ja hästi oluline on see, nii parlament kui komisjon tahavad anda samasugust kaitset kõigile lastele. ma tahan rõhutada, et meie ettepanekus oleme taganud, et laste parem kaitse käib kõikide laste kohta, sõltumata sellest, milline on nende vanemate abieluline staatus sõltumata sellest, kas nad on abielus, sõltumata, kas nad on abielus või registreeritud suhtes. selle teema suhtes on võimalik jõuda nõukogus ühehäälsele kokkuleppele. komisjon tahab läbirääkimistega sisuliselt tegeleda selleks, et leida hea tulemus ja seda just laste heaolu nimel, aitäh! Ähm, suur tänu ka härra asepresidendile. ja nüüd Esteras Fragut, palun. aitäh, härra president, härra esimees, aitäh, tõepoolest. Euroopa Liidu peamine eesmärk on siin säilitada õiguse, vabaduse ja julgeoleku ala. kui seda me teeme, siis on hädavajalik selleks õiguskoostöö ka pereõiguse vallas. seetõttu see ümbersõnastus, mille me äh, Zvjevkaga äh, koos jaanuaris esitame, sellega sõnastatakse ümber kogu äh, perekonnaõiguse alane koostöö, nii et tegemist on sammuga edasi, ei tekiks õiguslikku vaakumit, viivitusi, segudust. see võiks olla selle õigusliku koostöö stardipakuks. kui tegemist on lahkuminekute või lahutustega, äh, siis ähm, vanemliku vastutuse küsimuse lahendamine piiriülestel juhtumitel, mida on ikka rohkem ja rohkem, nagu te teate, siis me peame tagama selle, et dokumendid on kättesaadavad, samamoodi kohtuotsused, lastekaitse peab olema selle kõige peamine eesmärk, nagu komisjon ütles. osad liikmesmaad on neid partnerlusi reguleerinud, teises mitte, samas on ikka rohkem ja rohkem lapsi, kes sünnivad äh, paaridele, kes ei ole abielus. meie küsimus komisjonile on see, kas teie arvates selle teemaga tegelemine kahjustaks seda, kui me tegeleksime selle teemaga väga-väga kiiresti ja kes sellega kõigepealt tegelema? ja e, proua Vioti poolteist minut- äh,, härra Vioti poolteist minutit. suur aitäh, esimees, aitäh, volinik. ma arvan, et see on, see suuline küsimus on Euroopa kodanikele väga oluline, on väga vähe teemasid või võimalusi, kus Euroopa Liidul oleks võimalik sekkuda liikmesmaade tsiviilõigusse, kuid Brüssel kaks puudutab minu arvates jurisdiktsiooni, mis puudutab just nimelt lahutusi, lahkuminekuid, abielu, vanemlikku vastutust. Brüssel kaks A kontekstis see, et me ei taha siia kaasata registreeritud partnerlusi, sest need ei ole abielu nende riikide äh, seaduse mõttes, ma räägin siin samasoolistest paaridest ma arvan, et see on ebaeetiline. ei ole võimalik äh, Euroopa Liidu äh, seadust kehtestada mingisuguse moraalse institutsioonina, ei, me peame kaitsma meie kodanikke. nagunii on äh, Euroopas liiga palju diskrimineerimist, härra volinik. me peame võitlema taolise diskrimineerimise vastu väga tihti räägime siin äh, selles kojas seaduste ülimuslikkuses tegelikult igal täiskogul, aga see on võimalus meil ka midagi ära teha. Te ütlesite, et aeg ei ole veel küps selle tunnustamiseks, pole küps, aga õiguste tunnustamine on, selleks on alati aeg küps. härra Jürek, äh, poolteist minutit. härra juhataja, volinik, lugupeetud kolleegid. Need, ähm, need pered, kus on äh, abielus ema ja isa, see on ikkagi ähm, meie ühiskonna tugialus. nii et me peaks siin sekkuma selleks, et ähm, lihtsalt üksikute ähm, huve rahuldada. sellepärast, et siin on tegu ikkagi eraasjadega, tegu on ka meie rahvuste ähm, tulevikuga ja ka meie inimeste heaoluga ning komisjon peaks äh, selgitama, et Euroopa poliitikat ei hakata kujundama selliselt, et selliseid põhialuseid hakatakse kuidagi muutma. Horvaatias ja veel mõnes riigis Ähm, tehakse palju ähm, sellist, mis mõjutab äh, ka teisi riike. igal juhul meie rahvastele äh, tuleb äh, kinnitada, et meie peretraditsioone ei puudutata ja selle juurde peaks ka jääma ja nendele usaldatakse. proua Hautala. proua Hautala poolt, üks minut. komisjoni asepresident, liitun kolleeg Vioti märkusega, et praegu on aeg õige, aeg on küps. me peame tegema nii, nagu me räägime. me oleme nii mures äh, seaduse ülimuslikkuse pärast, kodanikeõiguse pärast, me ei saa aega raisata. komisjon on kunstlikult sidunud tegelikult parlamendi äh, äh, käed, öeldes, rääkides ümbersõnastuse tehnikast ja see ei ole aus, Brüssel kahe sõnastus on vananenud, see peaks aitama äh, kohtuotsuste vaba liikumist äh, pereõiguses, see on viisteist aastat vana, kas poleks seda aeg uuendada vastavalt nendele muudatustele, mida me oma ühiskondades näeme? registreeritud partnerlused ei olnud võib-olla teema kaks tuhat kolm, aga nüüd on see oluline osa ja, ja juba välja kujunenud osa pereõiguses. Euroopa Liit peab samuti kaitsma registreeritud partnerluste õigusi, aitäh ähm.! suur tänu ja kolleeg Guteland. E e aitäh. lapsesõbralik Euroopa Liit on hea meile kõigile Brüssel kahe parandamine on väga oluline, oluline, et Euroopa äh, pereõigus võtab arvesse laste huvid, sõltumata sellest, milline on pere staatus? iga rohkem ja rohkem lapsi sünnib peredele, kes elavad erinevates riikides. meil on iga rohkem ja rohkem lapsi, kes sünnivad paaridele, kelle partnerlus on registreeritud, kuid kes ei ole abielus. on kurb näha, kuidas teatud osad sellest kojast jätkuvalt võitlevad meetmete vastu, mis võivad parandada laste õigusi. kahjuks see uus määrus ei puuduta registreeritud partnerlusi, sellest hoolimata, et üheksateist liikmesmaad, muuhulgas ka Rootsi, lubavad juba registreeritud partneritel seda teha, abi, abielu defineeritakse tihti öö, äh, mehe ja naise vahelil. see tähendab, et lapsed staatus pole selge, me ei saa sellist asja lubada. sellest hoolimata komisjon mõtleb, mida registreeritud partnerlustega teha, kuidas siis hoolitseda selle eest, et lapsed ikkagi kaitse saavad. kas komisjon mõtleb selle peale, et laiendada tsiviilpartnerluse mõistet, nii et inimesed saaksid ka apellatsiooni esitada, aitäh. Franke, üks minut, aitäh president, asepresident, esimees, kolleegid, ma pean ütlema, et kahjuks veel tänasel päevalgi ei ole kõik Euroopa Liidu, äh, Euroopa Liidu liikmesmaad toonud sisse võrdsed abieluõigused samasoolistele paaridele. aga kuni me saavutame täiesti täieliku võrdluse, äh, võrdsuse eri- ja samasooliste partnerite vahel, tuleb lapsi siiski kohelda Euroopa Liidu seaduses võrdselt. härra volinik, kõik argumendid, mis te praegu esitasite, tegelikult ei räägi selle vastu, e-, e-, et registreeritud partnerlusi siia e-, seadusandlusesse sisse tuua, ainuke argument on see, et komisjon taganeb parempoolsete valitsuste ees, kes ei taha samasoolisi partnerlusi võrdselt kohelda. me tegelikult seisame ju seaduste ülimuslikkuse ja demokraatia eest. nüüd on tegelikult, on aeg näidata seda lubadust tõestada seda oma tegevusega. kõikidel kodanikel on võrdsed õigused, aitäh! suur tänu ja nüüd vaba mikrofoni voor. siin soovivad neli kolleegi sõna võtta vaba mikrofoni vooruks. kolleeg Pitšir, palun. Mike odluka komisije da se pristupi parcijalnoj izmjeni uredbe jedina je prihvatljiva määruse muutmine on teretulnud liikmesriikide poolt ja Euroopa Liidu kodanike poolt laiemalt, kuna on saanud ilmselgeks, et praegune reguleerimisala perekonnaõiguse osas ei reguleeri seda tundlikku teemat vajalikul määral. Brüssel kaks määrus toob välja vastastikuse tunnistamise, siis nõukogu aga ei suuda kokku leppida selle laiendamist registreeritud kooselule sest seda ei ole defineeritud mõningate liikmesriikide õigussüsteemis. see mõjutaks otseselt riiklikku õigusloomet ning nende eh, abielu eh, definitsiooni. kutsun komisjoni üles hoiduma reguleerimisala laiendamist määruse puhul, sest äh, see looks ebaselge olukorra ning vahe nende vahel, riikide vahel, kes reguleerivad registreeritud partnerlust ja nende vahel, kes ei tee seda. Euroopa Liit peab ühtlustama oma õigussüsteemi, aga ei ole vaja enam suuremat lõhestamist ega poliitiliselt survestada oma liikmesriike. aitäh. proua Grapini, palun suur tänu. tahaksin äh, õnnitleda proua Gebhardi, kes on äh, toonud välja väga mõistlikud põhjendused, äh, mille osas me soovime selgitusi. asjalood arenevad ja ka minu riigis on olukord nii, meil on väga palju re registreeritud partnerlust ja seda ka paljude noorte hulgal kes äh, ei abiellu, aga kes saavad lapsi ning olukord on keeruline nende laste jaoks. ja kui need inimesed lahku lähevad, siis satuvad lapsed väga ebaselgesse olukorda. lugupeetud volinik, te ütlesite, et ei ole mõelnud määruse muutmise peale, sest pärast avalikku konsultatsiooni ei peetud seda vajalikuks kas te võiksite välja tuua, kui palju registreeritud partnerlusi on Euroopa Liidus, kui paljud lapsed sünnivad sellisesse kooselusse ja te ei saa öelda, et muudatusi ei ole vaja? härra Hadži Georgiou, palun. lugupeetud juhataja, sooviksin tänada proua Gebharti omalt poolt, sest ta on tõstatanud väga tundliku teema siin parlamendis ja ma olin vägagi üllatunud äh, selles osas, et äh, see laste olukord registreeritud kooselu puhul ei ole leidnud lahendust komisjoni poolt, ma olin veelgi üllatunum, kui ma kuulsin äh, komisjoni vastust, millest ma täielikult aru ei saanud, kuidas saab härra volinik öelda, et see ei kohaldu sellepärast, et äh, laste sissetoomine nende partnerluste puhul, aga samas väita, et see on midagi, mis leiab lahenduse liikmesriikide osas, meil aga on vaja leida lahendus, sest meil on tuhandeid lapsi, kes sünnivad äh, registreeritud kooseludesse. proua Saborska, palun. proua Saborska, palun suur tänu, andke andeks. lugupeetud volinik, ma tean, et nii nagu ka kaks tuhat viisteist aastal, siis ka praegu ei ole ühehäälset toetust nõukogus sellele määrusele, mis puudutab perekonnaõigust ning registreeritud kooselu teemat tahaksin korrata põhjendust nende riikide poolt, kes on selle vastu. ei tohiks olla mingisugust konflikti isegi kaudsel viisil perekonnaõiguse osas, mis äh, rakendub liikmesriikides. see põhjus, miks me praegu seda teemat käsitleme, on väga selge. selleks, et poliitiliselt survestada neid riike, kellel on teatud ideed perekonna mõiste osas ja nende riikide vahel, kes ei toeta kaasaegseid kalduvusi, ma olen väga üllatunud, et antakse ruumi selliseks äh, teemaks üleüldse. lugupeetud äh, asepresident, äh, palun, teil on sõna ilma mikrofonita kõneleb asepresident. Yes. Oh, okay. sooviksin taas kord tänada teid jätkuva toetuse eest komisjoni ettepanekule ja tõst-, toodes välja neid keerulisi eh, punkte praegusel hetkel komisjonil ei ole veel piisavaid põhjendusi ettepaneku tegemiseks muuta Brüssel kaks A määruse sätteid äh, perekonnaõiguse valdkonnas. aga samas oleme me taganud, et kõik sätted, mis on suunatud lastekaitse hõlmamiseks, mis äh, käsitlevad kõiki lapsi, vaatamata sellele, milline on nende perekonna õigus, kus nad elavad. lapsed on selle reformi keskmes. Äh, vanemate lahkuminek on niigi keeruline olukord meil on, nad on ära teeninud menetluse, mis lahendavad olukorra nii kiiresti kui võimalik ja võtavad arvesse laste parimaid huvisid. seega meil on vaja kiirendada piiriülese juhtumite lahendamist ja meil on vaja, et need reeglid oleksid kiiresti paigas laste heaolu nimel aga tahaksin nüüd täiesti selgeks teha selle olukorra mina olin nende hulgas, kes käivitasid registreeritud kooselu eelnõu Eestis ja loomulikult hääletasin ma selle seaduse poolt Eestis. aga nüüd on meie eesmärk aidata lapsi nii kiiresti kui võimalik, sellepärast et nemad on keerulises olukorras ja juba öeldi ka siin parlamendisaadikute poolt, nii nagu ka mina ütlesin alguses, me, meil on vaja nõukogus ühehäälsust äh, laste aitamiseks ja kui me teame, et tegemist on keerulise aspektiga, siis äh, ettepaneku laiendamise puhul, siis miks me peaksime oma lapsed raskesse olukorda seadma see on minu küsimus. aga me peame nende teemadega tööd tegema ja ma olen teiega täiesti nõus. me peame loomulikult äh, äh austama ka samasooliste abil, abielusid. suur tänu, lugupeetud asepresident ja see arutelu on nüüd lõppenud.